Muchísimas gracias a todos. suur aitäh kõigile. Samos. Lähme nüüd edasi. okei okay., let's start. alustame nüüd. Vamos por el punto dieciocho. päevakorrapunkt kaheksateist. vabandage, vabandage. The people that they don't want to be kolleegid, kes soovivad lahkuda, võivad seda teha. peame alustada. petitsiooni esitaja jälgib meist, jälgib meid veebist, niisiis. petitsioon, päevakorrapunkt kaheksateist petitsioon kolmkümmend kaheksa murd kaks tuhat üheksateist meile esitas Rumeenia kodanik LB EBI diskrimineerimise kohta Rumeenia ostjate vastu petitsiooni esitaja jälgib äh, meie ülekannet internetist, nii et anname sõna Euroopa Komisjonile, äh, tähendab siis äh, Jasmin Batistale yes,. So... aitäh! tegemist on petitsiooniga, mis puudutab e-base toimuvat diskrimineerimist, diskrimineeritakse Rumeenia kodanikku komisjon on juba saanud ähm, vastuse äh, tõenoole, tõepoolest ähm, otseselt äh, õiguste rikkumist selle juhtumi puhul ei toimunud, äh, sellepärast et ei ole kauplejal tarnimiskohustust asukohapõhise tõkestuse määrusest tulenevalt. nii et, et me tegime petitsiooni esitajale ettepaneku, et ta pöörduks tarbijakaitseasutuste poole et äh, saavutada selgus selle määruse üksikute elementide kohalduvuse kohta. võib-olla teid huvitab see, et äh, te olete meile kehtestanud äh, kohustuse selle määruse üle järelevalvet teha ja esitada raporti. raporti peame esitama märtsi lõpuks, üritame seda selleks ajaks teha meil on raport ja ka personali töödokument, mis selgitab, kuidas määrus siiamaani on ellu rakendatud, millised on meie kogemused selle määrusega sellest ajast, kui see kolmandal detsembril kaks tuhat kaheksateist jõustus ning me otsime võimalusi regu-, selle määruse ulatuse muutmiseks ja me üritame vaadata, kas seda määrust saaks äh, laiendada ka teistele sektoritele, mis praegu määruse kohaldamisalast väljas on. tarnevõimalusi me ei vaadanud, aga loomulikult ähm, me saame läbivaatamise käigus seda veel teha ja võib-olla mingil hetkel võib osutuda vajalikuks äh, ka tarnega seonduvat uurida. aga praegu on täiesti selge, et asukohapõhise tõkestuse määrus iseenesest ei äh, tee kauplejale kohustust äh, tarnida kaupu teatud riikidesse, see on äh, kaupleja enda valik ja me ei saa neid sundida tarnima Rumeeniasse. me ei ole veel ähm, äh, saanud mingeid vastuseid ähm, ja me ei tea, kas petitsiooni esindaja on juba pöördunud ähm, vastutava liikmesriigi asutuse poole Nemad peavad tegelema selle määruse jõustamisega ja kui määrust on rikutud, siis peavad nad selle rikkumisega tegelema. see õigusakt Rumeenias on jõus, Rumeenia on vastu võtnud ka siseriikliku seaduse nad jäid sellega küll natukene hiljaks, aga me oleme saanud infot, et nüüd on see seadus vastu võetud. nii et, et see Äh, surve, mille meie komisjoni poolt avaldame selleks, et õigusakte ellu rakendada, nüüd väheneb, sellepärast et Rumeenia on siseriikliku seaduse vastu võtnud ja Rumeenias on siseriiklikult pädevad asutused, kes saavad selle teemaga tegeleda ja veel üks lisainfo, et meil on uus CBC määrus, mis on nüüd samuti jõustunud nii et, et meil on täiendavad äh, tagatised, mis aitavad tarbijaid asukohapõhise tõkestuse korral, kuigi konkreetselt eh, tarneküsimustes sellest tarbijale ilmselt abi ei ole. Thank you very much. aitäh. saadikud, Peeter Jaar. jah mul on väga hea meel, et asi praktikas on edasi arenenud. minu arvates puudutab see asi siin kahte erinevat äh, valdkonda. kõigepealt internetikaubandus. Äh, mõned tarbijad on äh, sellest nagu täiesti kõrvale jäetud või välja jäetud. ma ei tea, miks peab eristama digitaalmaailma ja analoogmaailma. minu arvates peaks samasugused tingimused kehtima kõigile ma peaksin äh, ostma äh, auto Soomest ja äh, sõltumata sellest, kas ma elan teisel pool polaarjoont või mitte. ja analoogmaailmas on see ju väga, vägagi normaalne, lihtsalt ma pean siis minema ise autole järele või katma ise transpordikulud ja minu arvates ei ole siin midagi tegemist diskrimineerimisega, kui öeldakse, et sa tuled kas ise kaubale järele või maksad transpordikulud minu arvates oleks, noh, tavalise kaupluse puhul oleks see ju täiesti okei okay.. aga nüüd on millegipärast see välja, võimalus välja jäetud, ka osta saan, aga teine küsimus on see, et kuidas ma oma kauba kätte saan. jah. võib-olla ma pean mõned, võiksime mõned nädalad oodata selle petitsiooni äh, Äh, avatuks jätma ja alles siis andma petitsiooni esindajale äh, lõpliku vastase. aga mina arvan küll, et tal oleks õigus oste teha, ilma et teda diskrimineeritakse. härra Sarida. Äh, nagu komisjon ütles, me oleme jõudnud äh, edasi asukohapõhise tõkestuse küsimuste vallas ja oleme oma siseturgu äh, internetikaubandusele avanud. aga rakendamise vallas on veel vaja palju ära teha. loomulikult äh, petitsiooni esindajal on võimalus äh, pöörduda pädevate asutuse poole vastavalt sellele määrusele, ta saab pöörduda siis oma liikmesriigi pädevate asutuste poole, kui tema õigusi on rikutud minu arvates on mõistlik see petitsioon avatuks jätta, kuigi komisjon on öelnud, et me peame vaatama seda määrust ähm, ja vaatama, et äh, tarbijale tagatakse äh, rohkem õigusi ja rohkem tagatisi. nii et, et mina arvan, et petitsioon peaks jääma avatuks, aitäh. aitäh, ma teen lühidalt rumeenia keeles ma usun, et tegemist on väga olulise teemaga. petitsiooni esitaja on tõstatanud olulise teema, me peame nägema asju laiemalt, siin ei käi jutt ainult e-base'ist. me kõik peaksime mõistma, et online kauplused mõnikord diskrimineerivad Rumeenia või teiste liikmesriikide kodanikke. ma usun, et me peaksime selle teemaga põhjalikumalt tegelema, peaksime tegelema struktureeritumalt, sest me ei saa lihtsalt leppida sellega, et Euroopa Liit nõustub sellega, et mõningaid liikmesriike diskrimineeritakse. samas meil on ju ometigi ühtne Euroopa turg kuna me sellest teemast juba räägime, tahaksin komisjoni kutsuda üles tegema rohkem selleks, et sellist diskrimineerimist vältida. Rumeenias näiteks me teame, et väga paljud kodanikud peavad kasutama igasuguseid välismaiseid maksevahendeid, sellepärast et äh, Rumeenia krediitkaart äh, ei saa kasutada maksete tegemiseks teatud online platvormidel. nii et, et äh, ma tahaksin, et te sellega arvestate ja ma toetan kolleegide ettepanekut, see teema peaks avatuks. Perfecto. Por tanto, después de haber escuchado la comisión. seega äh, saadikud äh, soovivad, et äh, petitsioon jääks avatuks ning ootame, et komisjon lõpetaks oma uurimise ja meile sellest teada annaks. suur aitäh! Lähme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde. see on petitsioon tuhat kuussada, äh, tuhat ükssada kuuskümmend seitse murd kaks tuhat kaheksateist, mille on esitanud äh, Kreeka kodanik äh, mis äh, puudutab Huawei toodete turustamist Kreekas ja Euroopa Liidus ning kõigi telekommunikatsiooniseadmete kontrolli kohta Euroopa Liidus, et tagada turvalisus ja likvideerida kõik spioneerimisvõrgud. petitsiooni esitajat pole siin, seega saab sõna Euroopa äh, Komisjoni nimel Domenico Ferrara. aitäh lugupeetud eesistuja, suur aitäh, et andsite komisjonile võimaluse äh, vastata sellele petitsioonile. tahaksin teile anda uut infot ähm, selle protsessi kohta sellest ajast saadik, kui komisjon oma esmased tähelepanekud esitas. komisjon on pühendunud sellele, et meil oleks tasakaalustatud regulatiivne raamistik, mis võimaldab äh, ettevõtetel ja turuoperaatoritel ära kasutada siseturu hüvesid. komisjon teeb koostööd liikmesriikidega, tagamaks, et need ettevõtted peavad kinni kõikidest Euroopa Liidus kehtestatud seadustest, iseäranis nendest, mis puudutavad ohte julgeolekule ja eraelu puutumatusele kui me räägime seadmete turvalisusest, siis komisjon jälgib väga tähelepanelikult neid arenguid, mis toimuvad liikmesriikides äh, seoses järgmise põlvkonna sidevahendite kasutusele võtmisega. komisjon on otsustanud äh, koostada soovitused, need avaldati kahekümne kuuendal märtsil ja soovitustes ähm, on äh, paika pandud äh, protsess Euroopa Liidu tasandil, mis on mõeldud äh, riskide hindamiseks ja meetmete rakendamiseks, tagamaks 5G võrkude turvalisust. pärast nende soovituste avaldamist ja pärast seda, kui liikmesriigid koos komisjoni ja ENISA-ga on loonud koostöörühma Äh, hakkame konkreetselt äh, vaatama, kuidas äh, saaks siis neid soovitusi kõige paremini ellu rakendada. liikmesriigid on vabatahtlikult nõustunud ähm, juhtima nende soovituste ellurakendamist, terve rida kavasid on juba praeguseks ellu rakendatud, liikmesriigid pidid esitama riikliku riskihinnangu kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta suveks ja meil on väga hea meel tõdeda, et kõik liikmesriigid seda ka tegid. Nende äh, riiklike riskihinnangute alusel äh, üheksandal oktoobril äh, liikmesriikide koostöörühm koos komisjoni ja NISAga avaldas äh, Euroopa Liidu koordineeritud riskihinnangu. see riskihinnang ähm, käsitleb äh, seda, millised on peamised ähm, ohud, ähm, tehnilised ja mittetehnilised nõrgad äh, kohad seoses G5 võrkudega ning äh, me oleme pakkunud välja ka viis riskistsenaariumit peamised tulemused on sellised, et uued julgeolekuväljakutsed, mis 5G võrkudega kaasnevad, on äh, seotud uute tehnoloogiatega, põhimõtteliselt äh, nende tehnoloogiatega, äh, mis rajanevad just tarkvara komponendil. ja see on erinev võrreldes siis G4 võrkudest ja väga oluline on ka äh, Äh, tarnijate roll siis 5G võrkude rajamisel. Äh, see oli väga oluline verstapost, selle äh, riskihinnangu avaldamine ja järgmiseks liikmesriigid koos ENISA-ga koostavad siis nõndanimetatud tööriistakasti ohte leevendavatest meetmetest, see peaks avaldatama üsna peatselt. üks peamistest meetmetest, mida komisjoni soovitustes ette nähakse, on äh, turvasertifitseerimine. Äh, meil on olemas äh, üle-euroopaline Euroopa küberturbe sertifitseerimiskava meil on ka küberturbeseadus, mis jõustus möödunud aasta juunis ning koos sidusrühmadega äh, me tahaksime vaadata, millised on võimalikud seosed ja kuidas me saame sertifitseerimist kasutada leevendava meetmena eh, tehniliste seadmete puhul ja kõrvuti teiste meetmetega, aitäh! Ah, suur aitäh ja nüüd saavad sõna kolleegid Peti komisjonist, kes sooviksid sõna, härra Saliba. ma olen komisjoniga täiesti nõus kui ettevõte tahab seaduslikult tulla side, siseturule, siis on avaldamiskohustus, me peame hoolitsema selle eest, et meie tarbijaid kaitstakse, iseäranis, kui ohus on julgeolek ja andmekaitse mina sooviksin, et see petitsioon jääks avatuks, aga samas tahaksin ka paluda, et komisjon saadaks meile äh, Äh, täiendavat infot selle kohta, äh, kuidas liikmesriigid äh, käsitlevad kolmandatest riikidest telekommunikatsiooniseadmete pakkujate rolle iseäranis 5G võrkudega seoses. aitäh, härra Vinson. jah rahvapartei nimel meie teeksime ettepaneku, et see petitsioon tuleks sulgeda me oleme nõus komisjoni hinnanguga ning me leiame, et juurdepääs Euroopa Liidu turule ja 5G võrkudele on väga oluline iseäranis seadmete areng. me saame aru, et need arengud said alguse USA-st ning USA-s äh, sellele teemale pööratakse väga palju tähelepanu, aga selle konkreetse petitsiooni osas me oleme juba väga palju edasi jõudnud, asi on äh, nii kaugel, et selle võib sulgeda. me oleme saavutanud hea lahenduse, aitäh. aitäh. Vosotros, o sea, ustedes saben perfectamente. Te teate, et pärast seda, kui oleme ära kuulanud komisjoni petitsiooni esindaja, keda pole praegu siin ja pärast seda, kui me kuulame ära ka meie saadikud, üritan olla võimalikult erapooletu. sellega seoses, kuna Rahvapartei palus selle sulgeda, eh, sotsialistid jällegi palusid eh, selle avatuks jätta ja ükski teine saadik ei soovi sõna võtta, ükski teine fraktsioon ei soovi midagi ettepanekut, eh, palu, siis ma arvan, et et võimeksime seda sulgeda, sest komisjon tegeleb tõepoolest selle küsimusega, mis puudutab siis veebimüüki, võttes arvesse ühtlasi ka küberjulgeolekut, teeksime ettepaneku siis selle äh, Eh, sulgeda, sest Euroopa Komisjon eh, soovid eh, säilitada küberturvalisust ja toetada siis kõiki arendajaid Euroopa Liidus, nii et sulgeme siis selle petitsiooni. Lähme nüüd päevakorrapunkti juurde kakskümmend, mis on siis tuhat ükssada viiskümmend üks murd kaks tuhat kaheksateist mille on esitanud Saksamaa kodanik Holger Wagner elektrovagnetväljedega seotud dokumenteeritud terviseriskide sõltumatu teadusliku hindamise ja 5G kasutuselevõtu edasilükkamise kohta. petitsiooni esitaja e, e, e, ei ole siin, aga annan sõna komisjoni esindajale. härra Franz Kartšer, teil on sõna suur aitäh! aitäh võimaluse eest anda ülevaade komisjoni seisukohast antud küsimuses. kõigepealt ma tahaksin rõhutada, et artikkel sada nelikümmend kaheksa Lissaboni lepingust ei anna komisjonile mingit pädevust võtta vastu õiguslikult siduvaid meetmeid elektromagnetkiirguse vähendamiseks rahvatervishoiu kaalutlustel vaatamata piiratud pädevusele on komisjon äh, pakkunud välja piirnormid nõukogule tuhande üheksasaja üheksakümne kaheksandal ja aastal ja nõukogu võttis vastu ka vastava soovituse, soovituse number viissada üheksateist, aga tegemist ei ole liikmesriikide jaoks siduva soovitusega me oleme koostanud ka kaks rakendamisraportit ning nendest raportitest oleme saanud teada seda, et liikmesriigid järgivad neid piirnorme ja mõned liikmesriikides on äh, madalamad piirnormid, äh, ligemale kümme korda madalamad kui need, mida meie soovituses välja pakkusime see soovitus tugineb ähm, rahvusvahelise mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjoni hinnangutele. ja see komisjon praegu äh, vaatab neid äh, soovitusi läbi Äh, avalikkusega konsultatsioonid lõppesid aastal kaks tuhat kaheksateist ja me teame, et uued läbivaadatud suunised on saadetud juba äh, teadusväljaannetele, neid vaadatakse praegu läbi ja need peaksid avaldatama üsna peatselt kui need uued suunised on avalikult kättesaadavad, siis vaatab komisjon olukorda, olukorra uuesti läbi ja meil on põhimõtteliselt kaks võimalust äh, teaduskomitee abiga, ma pean siis silmas tervisekeskkonna ja uute riskide teaduskomiteed, me oleme komiteega juba varem ka konsulteerinud ja samuti me võime kasutada teadusliku nõustamise mehhanismi, siis läheb aega kauem, tegemist on äh, rohkem kui saja teadusasutuse võrgustikuga kogu Euroopast ja nend saab oodata tõesti põhjalikke teadmisi selles küsimuses teaduskomitee esimees nõustab äh, komisjoni siis teaduslike riskide äh, hindamisel ja nemad on esitanud mitu arvamust G5 ohutuse kohta. ja põhimõtteliselt on äh, kolm järeldust, ma võtaksin need lühidalt kokku, komi-, komisjon leiab, et nõukogu poolt välja pakutud piirnormid on endiselt kehtivad, need tagavad endiselt rahvatervise kaitse kogu Euroopa Liidus. aga üks järeldustest oli ka selline, et meil on vaja kvalifitseerivaid uuringuid rohkem, sest et andmed on tihtipeale ebapiisavad selles petitsioonis äh, äh, esitati ka süüdistus, et äh, teaduskomitee töö ei ole erapooletu. ja teaduslikku kirjandust on kasutatud üsna selektiivselt oma eelarvamustest lähtuvalt ähm, Äh, komisjonil on äh, menetlused, mis puudutavad huvide konflikti ja äh, üks väidetava erapooletuse, erapoolikuse juhtum on jõudnud ka Euroopa ombudsmanini ja ombudsman leidis, et ähm, komisjonil on olemas väga head haldustavad selles küsimuses ja lõpetuseks ähm, tahaksin äh, esitada mõned argumendid, mis puudutavad äh, riskihinnangut. kõigepealt ähm, äh, mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjoni suunised ja nõukogu soovitused on Äh, sellised, mis tagavad ohutuse, need on kümme korda tavalistele inimestele, viiskümmend korda tööstusele äh, kõrgemad, nii et, et ähm, need on soovitustes juba olemas ja ka aga need on praegu viiskümmend korda madalamad äh, kui teaduslikud teadmised praegu peavad vajalikuks, arvestades elektromagnetilise kiirguse mõju inimkudedele Äh, uued äh, viis, uus 5G äh, tehnoloogia kajastab samu sagedusi nagu 4G. nii et, et need sagedused on soovitustega juba kaetud. väikesed ähm, tugijaamad, mida kasutatakse 5G tehnoloogia puhul Äh, edastavad kiirgust ainult siis, äh, kui äh, toimub telefonikõne, nii et, et kui kõnesid ei ole, siis ka mingit kiirgust ei ole. Austraalias läbi viidud uuringud on näidanud, et isegi kui 5G võrgustikud toimivad maksimaalsel võimsusel, siis katseisikud puutuvad kokku sellise kiirgusega, mis on väiksem kui üks protsent kehtestatud piirnormidest. ning äh, WTO äh, vabandust, Maailma Tervishoiuorganisatsioon on öelnud, et äh, kasutajad saavad ennast ise ka kaitsta kiirguse eest, näiteks kui nad saadavad tekstisõnumeid kasutada, Äh, kasutades kõrvakappe või. Äh, ja lõpetuseks. ärgem unustagem neid hüvesid, mis kaasnevad 5G äh, võrkude ja tehnoloogiaga näiteks meditsiiniseadmed, tehisintellekt, nii et, et kokkuvõtteks Äh, on komisjon seisukohal, et teaduskomitee töö on sõltumatu, kehtivad ranged reeglid äh, sõltumatuse tagamiseks, nii et, et süüdistused erapoolikuses saab tagasi lükata ja me kasutame tõesti teaduslikke mehhanisme selleks, et läbi viia äh, teaduskirjanduse väga põhjalik analüüs, aitäh! härra Vintsev. aitäh, ma jätkan ungari keeles. jah, me peaksime pöörama väga palju tähelepanu eh, sellele, et eh, tehnoloogia tõesti areneks turvaliselt meil on vaja arengutel pidevalt silma peal hoida, me peame arvestama keskkonnaga, me peame arvestama inimtervisega. loomulikult äh, on selle petitsiooni eesmärgiks äh, mitte seada küsimärgi alla G5 tehnoloogia tõhusust. petitsiooni eesmärk on tõstatada keskkonna ja tervishoiu küsimused. tahaksin tänada komisjoni esindajat äh, antud vastuse eest. me näeme, et komisjon äh, tugineb oma tegevuses teaduslikele tulemustele. väga oluline on, et 5G võrgustikud luuakse, aga väga oluline on ka hoolitseda selle eest, et need oleksid äh, ohutud inimese tervise jaoks. praegu me oleme ettevalmistavas faasis ja kui see tehnoloogia on juba kasutusele võetud, siis äh, on väga oluline läbi viia ka uuringud. nii et, et äh, me peaksime petitsiooni esitajale ütlema, et on vaja analüüsida ähm, mõjusid inimtervisele, aga tegemist on pikaajalise protseduuriga, nagu komisjoni esindaja ütles, analüüsid ja seisukohad on äh, vägagi üksikasjalikud. minu arvates peaks meie komisjon jätma selle petitsiooni avatuks, aitäh. härra Saliba, kõigepealt äh, tahaksin tänada komisjoni üksikasjaliku analüüsi ja äh, ettekande eest, äh, selle eest, et te tutvustasite viimaseid arenguid selles valdkonnas. Ähm, rahvatervishoid on meie kõigi jaoks väga oluline nagu komisjon ütles, kui me räägime heast haldusest, siis selle osaks on ka erapooletus. teadusuuringud ja analüüsid, mida komisjon on esitanud, ei jäta selles osas mingeid kahtlusi ja ombudsman on seda ka kinnitanud ja komisjoni esindaja samuti rõhutas, et teadusuuringute kvaliteet äh, pean silmas teadusuuringuid, mis puudutab 5G äh, mõju kodanike tervisele, see tead-, need teadusuuringud ei ole veel põhjalikud, äh, põhjapanevad, ma arvan, et see petitsioon peaks seetõttu jääma avatuks ja võib-olla peaks koostama ka arvamuse, aitäh. ain-, aitäh, mina olen seisukohal, et äh, meil on vaja seda asja veel põhjalikult arutada, sellepärast äh, see teaduskomitee ei ole rahvusvaheline ettevõte, tegemist on eraalgatusel põhineva lobiorganisatsiooniga, mis esindab äh, tootjaid ja ma kavatsen avaldada ühe dokumendi, mis räägib selle komisjoni liikmete huvide konfliktist. samuti on küsitav, kuidas komisjoni kahe tuhande viieteistkümnenda aasta arvamus praegu välja näeb, sellepärast et see on seotud rahvusvahelise mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjoniga ja ma olen ise selles valdkonnas tegutsenud ja ma näen, et väga palju väga suurt tööd äh, lihtsalt jäetakse tähelepanuta. nii et, et siin on ka äh, erinevad olukorrad omavahel ära segatud, näiteks äh, küsimus mõjust. me teame teaduslikest uuringutest, et et et esinevad teatud erinevused ja selles raportis on kõik lihtsalt ühte patta kokku pandud ja ei ole tegelikult selge, millised tagajärjed leiti, millise katsete korral ja lõppjäreldus äh, on see, et tegelikult on ju tulemused äh, eba, ebaselged, me ei ole pööranud tähelepanu uurimispõhimõtetele, niimoodi need asjad lihtsalt ei lähe ja lõpetuseks ähm, äh, olen nõus sellega, mida äh, ütle, äh, ma tahaksin kritiseerida seda, mida ütles komisjoni esindaja, ma ei olegi, ma ei ole nõus sellega, et 5G kiirgus on vähendav. USA-s on tuvastatud hoopis vastupidine. jah, 5G võrgud vajavad vähem energiat aga äh, me ei ole kindlad, et selle tõttu kiirgus väheneb, äh, sellepärast et äh, sagedused meil on 5G võrgude puhul erinevaid sagedusi, mitte ainult üks sagedus, üks asi on aga selge. ma tahaksin rõhutada, et me siin läheneme asjadele dogmaatiliselt ja meil on siin mingi sellise tähendus, et äh, kirgusel on ainult äh, termilised tagajärjed, äh, see aga on väga paljudes teadustöödes juba ümber lükatud, see ei pea enam paika meil on tõendeid selle kohta, et ka praeguse, praegused kiirguse tasemed, praegused piirnormid on kahjulikud ning eh, USA valitsus eh, on eh, ametlikult algatanud ühe uuringu, mis on väga ühemõtteliselt näidanud, et kiirgusel on kantserogeenne toime. Need tagajärjed tekivad ka madalatel kiirgu-, kiirgustasemetel, mitte ainult kõrgetel kiirgustasemetel, nii et, et selline oli tulemus. ja see, seega me võime öelda, et teadluste, teadlaste poole pealt on olukord selge ja praegused piirnormid on ka tervist kahjustavad, nii et, et ma arvan, et me peaksime selle petitsiooni avatuks jätma, aitäh. aitäh intervenir no como president, presidenta de la comisión de ma tahaksin äh, võtta saa-, sõna saadikuna ja mitte selle komisjoni äh, esinaisena. mul on komisjonile kaks küsimust. Äh, tahaksin küsida komisjonilt Äh, härra Vints äh, Rahvaparteist juba ütles, et me ei sea küsimärgi alla uue tehnoloogia kasutamist, aga me peame olema ettevaatlikud. Äh, iseäranis, kui me räägime selle tehnoloogia mõjust inimeste tervisele ja minu küsimus oleks järgmine. kas on põhjapanevaid tõendeid näitamaks, et et kokkupuude 5G võrgustikega, kui need täisvõimsusel töötavad, võib mõjutada kahjulikult lapsi. ja minu teine küsimus. tahaksin hoolitseda selle eest, et me saame asjadest samamoodi aru ja kõik on väga selge nõukogu äh, soovitused ei ole liikmesriigidele siduvad, aga nõukogu äh, võiks selle olukorra ju uuesti läbi vaadata, kui uued äh, suunised koostatakse. nii et, et. võttes arvesse seni ERP poolseid raporteid, kas on see nii? jah, aitäh nende küsimuste eest kõigepealt esimene küsimus. tegemist on äärmiselt teadusliku küsimusega ja meie teaduslikud nõustajad on jõudnud järeldusele, et seniste teaduslike tõendite põhjal ei ole selgeid tõendeid selle kohta, et konkreetsed riskirühmad oleksid kuidagi mõjutatud äh, Äh, et nende tervist kuidagi negatiivselt 5G tehnoloogia mõjutaks. seda senikaua, kuni soovituses äh, välja toodud piirnormidest kinni peetakse. Äh, nagu ma ütlesin, meil on väga piiratud tõendeid uute tehnoloogiate kohta. meil ei ole veel epidemioloogilisi uurimisi, sellepärast et äh, see tehnoloogia ei ole veel täiel määral kasutuses. mis puudutab teist küsimust, äh, jah, juba paari nädala pärast peaksid need äh, uued suunised avaldatama. Neid on juba läbi vaadatud, teadusajakirjadele on need juba saadetud möödunud aastal ja me ootame nende avaldamist nüüd iga hetk. ja praegu Äh, arutatakse just seda, et milline oleks siis parim lahendus, kas pidada nõus äh, teadus, nõu teaduskomiteega või teadlastega, nii et, et äh, paar nädalat läheb veel aega, aitäh. Por tanto, si no he entendido mal. kui ma õigesti aru sain, siis te ütlesite, et äh, need parameetrid äh, on korrektsed ja mingit kahjulikkust pole tuvastatud. Äh, minu küsimus on siis selles, et kui hakatakse seda kasutama, kas, kui selle mingisugune mõju tuvastatakse näiteks nõrgematele inimestele nagu lastele, eh, siis äh, mida tehakse praegusel hetkel, analüüsitakse mõju haavatavamatele isikutele, kuna seda pole veel täiel määral kasutusele võetud komisjon ootab äh, ICN-i ja IRP äh, analüüse, et tervisemõjusid äh, analüüsida enne kasutusele võtmist. sest see on väga tehniline küsimus ja juhatus peab seda peab otsustama, kolleegid palusin, et, palusid, et ma jätaksin petitsiooni avatuks ja ma ise olen advokaat ja ma ei ole insener, nii et mul on natuke raske selles osas otsustada midagi. jah, ma arvan, et äh, uus äh, põhjalik riskihinnang viiakse läbi äh, suuniste põhjal, kui nende suuniste läbivaatamine lõpule jõuab ja see peaks juhtuma eelseisvatel nädalatel Äh, loomulikult äh, paralleelselt äh, erinevate uurimisprogrammidega, mida komisjon praegu juba toetab, ähm, me toetame mitmeid uuringuid, mis puudutavad elektromagnetvälja mõju ja need projektid on juba aastaid käimas ja ja loomulikult võtame arvesse teid ka tulevikus, näiteks Horisont kaks tuhat kakskümmend programmide raames. aitäh! suur aitäh selgituste eest! pärast komisjoni ärakuulamist, pärast äh, kolleegide ärakuulamist, kus osalesid äh, kõik kolleegid, kes palusid äh, on otsus, et see petitsioon jäetakse avatuks, paluda komisjonilt, et et äh, meile edastatakse info kohe, kui see teile kättesaadav on. et teavitaks meid kõik seni RB analüüsidest. ning äh, samuti ka teie mõjuhinnangud, sest te ütlesite, et teadusnõukogu, kes tegeleb sanitaarohtudega, äh, kavatseb tegeleda mõjuhinnangutega ning et meile edastatakse pidevalt komisjoni poolset teavet vastavalt sellele, kuidas te ise teavet juurde saate ning äh, komisjon on teinud juba uurimisprogramme nende tehnoloogiate kohta, kuid kuna need, äh, see petitsioon räägib ainult 5G-st, siis ma palun mitte ainult äh, mõju, kaasajastatud mõjuhinnanguid ning E IRP eh, seniseid eh, uurimusi, eh, vaid ka pidevalt kaasajastatud 5G uurimisi, uurimusi ja nagu sotsialistid ka seda soovisid, esit-, saadame siis kogu selle teema edasi Envi komisjonile, sest see no, on nende pädevuses. Nemad tegelevad just terviseküsimustega Euroopa Parlamendis. suur aitäh kõigile! nüüd jõuame järgmise petitsiooni juurde, päevakorrapunkt kakskümmend üks, petitsioon nelisada seitsekümmend seitse murd kaks tuhat üheksateist, mille on esitanud Gustavo Adolfo Serrano Hidalgo eh, ühenduse National Nemesis, eh, mis puudutab kanepi kasutamise reguleerimist. petitsiooni esitaja saab nüüd viieks minutiks sõna, tere tulemast teile, teil on nüüd um, viis minutit oma petitsiooni esitamiseks, siis saavad sõna komisjoni esindajad ja siis kolleegid Euroopa Parlamendist. tere tulemast meie juurde. nüüd on mind kuulda, suurepärane. ma esitan ähm, Nemesis Nationali, kes äh, tegeleb kanepi kasutamise reguleerimisega Hispaanias oleme viinud selle küsimusega eh, Hispaania parlamendi õigusloomelise algatusena, et eh, reguleeritaks kodanike põhiõigusi, garanteeritaks nende julgeolek ja tervis. Eh, me praegusel hetkel arutatakse seda ühiskomisjonis, mis tegeleb uimastite küsimusega Hispaanias ning soovime, et Hispaanias kaasajastatakse seadus, mis puudutab uimasteid. parand-, see eh, para, peaks parandama patsientide olukorda, kellel on rasked haigused, kuid kel, mida ei ole traditsiooniliste meetoditega võimalik ravida. samuti puudutab see eh, kont-, kontrollitud eh, kanapi kasutamist meditsiinis ning soovime ühtlasi, et äh, Hispaania äh, äh, Hispaania vastutavad ametid selle küsimusega samuti edasi tegeleksid. määrused, mis on seotud õiguslike aspektidega, soovivad kaasata Hispaania vastutavaid ameteid koostöös Hispaania ja Euroopa Liidu vahel ja rahvusvaheliste organisatsioonide vahel. eesmärk, mille nimel tegutseme, kodanike põhiõiguste kaitsmine. kas te võiksite palun rääkida aeglasemalt? sellepärast, et vastasel juhul ei ole lihtsalt võimalik sellist asja tõlkida. Hispaania amet, mis tegeleb põhiõiguste kaitse ja arendamisega eh, suhetes eh, riigiametitega, eh, peab kannabise põhiste toodete ülevaatamise ja kontrollina, kontrolliga, mille aluseks on teadusuuringud ning äh, kanepi meditsiiniline kasutamine. sest äh, praegusel hetkel on äh, tekitatud väga palju kahju kodanikele seoses seaduse väärkasutamist. praegusel hetkel ei suudeta garanteerida äh, et äh, patsientidel oleks õigus äh, konkreetsete kannabispõhiste äh, toodetele ligipääsemiseks. lisaks sellele ei võimaldata uurida kannabise kasutamist konkreetsete patoloogi, patoloogiate vastu. me kavatseme välja töötada erinevad võimalused toodete ühtlustamiseks, mis äh, on, mille aluseks on meditsiiniline kanep, võideldes äh, seitsmekümne aastaste veendumuste vastu, üritame välja töötada vahendid, võttes ähm, toetades ähm, äh, toetades kodanikke, kes on selle küsimusega enne kokku puutunud ning amet kavatseb teha koostööd kvalifitseeritud eh, isikutega, kes eh, suudavad eh, välja selgitada kodanike põhiõiguste rikkumised ning teha kõik selleks, et kanepi ja kanepi kasutamine ei oleks kasumlik kuritegelikele organisatsioonidele ning üritades äh, suurendada kodanike usaldust, äh, suurendades kodanike usaldust äh, terapeutide ja arstide ja mitte narkokauplejate vastu üritame suurendada noorsoo usaldust meie vastu, sest nende jaoks on kanep seotud nende vaba aja veetmisega ja nende jaoks äh, on kelle jaoks on see ka üks sotsiaalse suhtlemise võimalustest. praegune administratiivne lähendamine ei ole aktsepteeritav ei koha, liikmesriigis ega Hispaa- ega Euroopa Liidus. see ei aita kodanikke nende põhiõigusi kasutada. samuti ei ole võimalik analüüsida kannabise kasutamise mõju eh, ühes teiste eh, uimastitega, sest eh, peame meenutama seda, et enamus kasutajaid, kes pöörduvad keskustesse, on sinna saadetud kohtute poolt ja see on osa nende kriminaalkaristusest. see Eh, aga ei aita inimesi, kes on raskes olukorras, eh, nende probleemidest välja tulla. ning eh, see, sellega seoses Hispaania amet, mis on praegusel hetkel loomisel, tehes koostööd Euroopa ametitega, peaksime välja töötama seoses kodanike avaldustega. vabandust Te peaksite lõpetama, sest te olete juba üle minuti üle aja läinud ja peaksite palju aeglasemalt rääkima. rääkides äh, nüüd Hispaania kogemustest äh, kanepi küsimustes, võeti, siis võeti Hispaanias vastu seadus kuuekümne seitsmendal aastal. me sooviksime, et loodaks selline Euroopa amet, mis äh, kogu Euroopas äh, reguleeriks kanepi kasutamist. Ahora tiene la palabra por parte de la comisión Edith Hofer. järgmisena saab sõna Edith. Thank you very much, chair and uh, many. suur tänu. ja aitäh ka petitsiooni esitajale, härra Serrano Hidalgole nagu te võite ette kujutada, oleme me väga teadlikud sellest äh, küsimusest, äh, teame ravikanepi, äh, ravikanepi ja ka, ja ka siis kanepi uimastina kasutamise problemaatikast. tahaksin kaht punkti rõhutada. esiteks, rahvusvahelised uimastikonventsioonid on tõlgitud või üle kantud ka liidu õigusaktidesse kuuekümne esimese aasta konventsioon ja seitsmekümne esimese aasta konventsioon kajastuvad ka meie õigusaktides ja kanep on Euroopa Liidus nendele vastavalt illegaalne uimasti. nii et need konventsioonid ja ka Euroopa Liidu õigusaktid kontrollivad nende kasutamist Eh, esiteks võib kanepit, on seal kaks erandit, siis raviotstarbel või teaduslikul otstarbel kasutada kanepit eh, ja ka tööstuslikult eh, võib kanepit teatud juhtudel kasutada. narkootikumide või uimastikontrolli osas on seal olukord teistsugune, meie pädevused on üsna piiratud me käitume vastavalt konventsioonidele, ehk siis ühelgi või ükski liikmesriik ei ole senini veel legaliseerinud kanepi kasutamist eh, siis eh, uimastina. aga Euroopa Komisjon hindab praegu üle või vaatab uuesti läbi meie strateegiat, vastavat strateegiat, meil oli eh, kahe tuhande kahekümnenda aastani eh, kehtiv eh, strateegia, kui te olete sellest huvitatud, võite seda teemat vaadata, sellega tutvuda, see on kättesaadav kõikides ametlikes keeltes, nii et tegu on teemaga, millega me tegeleme, aga igasugused ettepanekud, mille me tulevikus teeme, peavad olema kooskõlas ÜRO konventsioonidega ja annangi nüüd Sante peadirektoraadist kolleegile sõne selleks, et ravikanepiga seonduvat käsitleda, palun. jah, aitäh eh, tahaksin eh, selgitada ravikanepiga seonduvat õigusakti, aspekt samuti. meil on selge regulatiivne raamistik eh, selleks, et käsitleda eh, neid ravimeid ja ravikanep samuti kuulub sinna raamistiku alla. mingeid erandeid seal ei kehti, kui toodet esitletakse millegina, millega on võimalik mingit haigust ravida, näiteks kanepitoode, siis peab ettevõte või see ravimifirma esitama andmed selle kohta, et toode on ohutu, et see tõepoolest ravib seda haigust või leevendab sümptomeid ja rahva tervisega seonduvalt ei ole võimalik, et ükski ravim heaks kiidetaks, mille tõhusus, kvaliteet ja ohutus ei ole kinnitatud. meil on eh, praegu Euroopa Liidus kaks eh, ravikanepiga eh, seotud siis ravimit, lihaspasmide ja epilepsia raviks või sümptomite leevendamiseks nii et on võimalik turule viia vastavaid tooteid. petitsiooni esitaja mainis ka võimalikku eh, ravimiameti loomist lisaks emale. ema ülesandeks on tõhusust hinnata, nii et üht ravimit, mis põhineb kanepil, on juba hinnatud ja komisjon peab siis selle autoriseerima ka. toote kvalifitseerimine ravimina kuulub aga liikmesriikide pädevusse, nii et liikmesriigid peavad otsustama, kas see kuulub eh, ravimite alla, siis vastav eh, kanepil põhinev ravim kui on vajadus kuidagi kõrvale kalduda eeskirjadest, siis see on võimalik. kui meditsiinitöötajad otsustavad, et see on vajalik, siis võib liikmesriik lubada kanepil põhineva toote kasutamise, aga see peab toimuma tervishoiutöötaja järelevalve all ja ne, seda ravimit kirjutatakse siis välja konkreetsele patsiendile. nii et sellised erandid on olemas ja me leiame, et meie ravimi õigusaktid on praegu asjakohased, need toimivad, on võimalik konkreetsele patsiendile välja kirjutada erandkorras selliseid ravimeid, kui liikmesriike näeb ette, et ravimi või tervishoiutöötaja järelevalvet teostab lisaks sellele on võimalik liikmesriikidel eh, harida ka noori, neid aidata. tahaksin seal selgitada, et eh, tervishoiusüsteemide ülesehitus on selgelt samuti liikmesriikide pädevuses, nii et Hispaania võib ise otsustada, kuidas nad soovivad oma tervishoiusüsteemi selles valdkonnas täpselt korraldada. aitäh! suur aitäh! nüüd saab sõna härra Saliba I believe that when it comes to CBM. aitäh, ma arvan, et mis seda teemat puudutab, peame me, peame me vaatama konkreetselt, loomulikult liikmesriikides on eraldi eh, õigusaktid kolmeteistkümnenda veebruari kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta õigusaktile, aga tahaksin tähelepanu pöörata, kus kutsuti liikmesriike üles kanepipõhiseid ravimeid kaaluma, kui on tõestatud, et sarnaseid, et samu tulemusi ei saavutata mitte kanepipõhise ravimiga. ma arvan, et selline petitsioon esitati või tähendab, sellega seoses ma arvan, et me peaksime petitsiooni avatuna hoidma ja ühtlustamist selles valdkonnas ka taotlema selleks, et patsiendid kogu Euroopa liigi, Liidus saaksid kasu lõigata või kasu saada positiivsetest mõjudest, mis kanepiga eh, tulevad. aitäh! härra Vintse uh, start with the... aitäh. ka mina alustan resolutsioonist, mille parlament eh, eelmise aasta alguses vastu võttis eh, kanepi kasutamiseks raviotstarbel, et liikmesriigid eh, vaataksid üle kasutamise, kui teadustöö näitab või teaduslikud tulemused näitavad, et ei ole võimalik sarnast samu eh, tulemusi saavutada teiste ravimitega ja sõltuvust tekitavaid kõrvalmõjusid ei ole. ma saan aru, et Euroopa Komisjon läheneb sellele eh, teemale samuti Läti üritab seda ühtselt teha, aga see kuulub liikmesriikide pädevusse lõppude lõpuks, nii et on raske eh, näha, kuidas oleks võimalik täielikult ühtlustada seda teemat, nii et meie Rahvaparteist eh, tahaksime selle petitsiooni sulgeda. sõna saab kaheks minutiks petitsiooni esitaja. suur aitäh, mina võtan aluseks kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks, kus ÜRO märtsikuus andis välja raporti, mis puudutab, et võitlus, ütles, et võitlus ummesti kaubanduse vastu on läbi kukkunud ning on välja töö-, vaja välja töötada uus raamistik. Euroopa eh, Parlament võttis vastu eh, resolutsiooni, mis ei olnud sidevõi iseloomuga ning eh, kutsus üles liikmesriike kus eh, viis-kuus inimest looksid siis eh, ameti ja otsustaks eh, ühes Euroopa Liiduga, kuidas olukorda edasi lahendada ning tegutseda kohapeal liikmesriikides Hispaania, Prantsusmaa, Suurbritannia kohtuvad, et otsustada Äh, langetada siduvaid otsuseid Euroopa Liidu jaoks, liiga liikmesriik äh, langetab äh, otsuseid, kuid üheskoos ühise eesmärgi nimel ehk siis aidata inimesi, kes on haiged, ilma et neil ei ole, juhul kui neil ei ole mingisuguseid äh, medikamente, mis võiks neid aidata. suur aitäh petitsioonide esindajaid, pärast ära kuulata petitsiooni esindajaid, pärast seda, kui äh, kuulame ära komisjoni liikmed ning samuti ka parlamendisaadikud, kes, sest äh, ei ole ka esimene kord, kui te siin olete, alati üritame aluseks võtta ka äh, seda, mida Äh, soovivad meie saadikud äh, rahvapartei palus äh, selle sulgeda ja sotsialistid palusid selle avatuks jätta. seega juhatuse eesmärk, võttes aluseks selle, mida ütles komisjon, et liikmesriigid on need, kes, kellel on pädevus võtta vastu seaduseid selles valdkonnas, sest Euroopa Liit äh, on andnud äh, pädevuse liikmesriikidele teraapilise kanepi, ravikanepi kasutamise osas äh, ning tõsi on see, et põhipädevus langeb liikmesriikidele ning äh, juhatuse ettepanek oleks see petitsioon sulgeda, sest ei ole Euroopa Liidu pädevuses, Euroopa Komisjon on juba paika pannud selle, millised on liikmesriikide pädevused ning äh, samas soovitame, soovin teile öelda, et Euroopa Parlament on selle küsimusega tegelenud ning oma pädevuste raames on esitanud resolutsiooni ettepaneku, et äh, toetataks äh, meditsiinilise kanepi legaliseerimist ning Euroopa parlamendis me rohkem midagi teha ei saa, sest meil ei ole selleks pädevusi. täname teid siin siia tuleku pärast ja täname ühtlasi komisjoni vastuste eest. suur aitäh! Lähme nüüd järgmise punkti juurde, see on päevakorrapunkt kakskümmend kaks, neli petitsiooni eh, kakssada üheksakümmend üks murd kaks tuhat kaheksateist, tuhat kakssada, ükssada kakskümmend neli murd kaks tuhat viisteist, kaheksateist murd kaks tuhat üheksateist, nelisada kolmkümmend viis murd kaks tuhat üheksateist, mille on esitanud Hispaania, Suurbritannia, Itaalia ja Itaalia kodanikud, mis puudutavad soolist võrdõiguslikkust ja maksustamist ning eh, naiste hügieenisidemete maksustamine ning kakskümmend, kahekümne kahe protsendine eh, käibemaks eh, mähkmete sanitaartoodete peale petitsioonide esindajad ei ole saali tulnud, seega ma annaksin nüüd sõna Euroopa Komisjoni esindajale. Eh, annan sõna härra Alvar Oliveirale. Since there are no petitioners here to kuna täna petitsiooni esitajatest kedagi kohal ei ole, siis tuletame meelde, et paluti seda, et nii-öelda roosamaks äh, kõrvaldatakse Euroopa Liidus. Nad väitsid, et naiste, naised peavad maksma teatavate teenuste või toodete eest eh, rohkem või neid tooteid või teenuseid eh, siis turundatakse naistele, aga tegelikult on tegu identsete toodetega, eh, samasugused tooted nagu meeste, meestele üldisemas kontekstis viidati viidati võrdõiguslikkuse põhimõttele ja kolleeg räägib täpsemalt natuke maksuküsimusest, aga mina viitan ainult sellele, et meil on direktiiv kaks tuhat neli murd sada kolmteist, kus tegeldakse diskrimineerimisega, otsese ja kaudse diskrimineerimisega toodete ja teenuste pakkumisel kui ma toon selle esimese petitsiooni esitaja näite, siis tuleb arvesse võtta seda, et toode on suunatud eh, väidetavalt näiteks mehele. kui meil on näiteks eh, sinine eh, žilett või terapardel, siis see oleks justkui suunatud meestele ja sama žiletti müüakse roosalt ja see seda turust, turundatakse siis naistele, siis see ei tähenda tegelikult eh, soopõhist diskrimineerimist, see oleks nii ainult siis, kui sama toode oleks müügil erihinnaga. see oli ainult sissejuhatuseks ja annan nüüd sõna kolleegidele. palun härra Roberto Micheletu. Thank you, Mr President, first of all. aitäh. kõigepealt eh, ma vabandan, et ma räägin siin diskrimineerimisest, eh, naiste diskrimineerimisest eh, mehena, nii et meil siin naissoost kolleegi ei ole paraku selleks kohal tahtsime välja tuua selle, et meil on vastav direktiiv kaks tuhat kuus murd sada kaksteist, kus üheksakümne kaheksandas artiklis kolmandas lisas eh, on välja toodud nimekiri nende toodete kohta, mille puhul on võimalik erinevat hinda kohaldada. ja need tooted, mis on seal välja toodud, on tooted, mille puhul liikmesriikidel on võimalik kasutada võimalust vähendatud käibemaksumäära kasutada. mõned liikmesriigid seda võimalust kasutavad, teised mitte. me saame aru, et teatav erisus on nüüd tekkinud, aga direktiivi kohaselt on see lubatud. Euroopa Komisjon kaheksateistkümnendal jaanuaril kaks tuhat kolmteist esitas ettepaneku vaadata üle see käibemaksumäära eh, valdkond, et seda vähendatud määral kohaldada üheksakümne kaheksanda artikli eh, muudatus näitab selgelt, et liikmesriigid võivad eh, kohaldada ka väiksemat kui viieprotsendist käibemaksumäära, nii et see null protsendi määr oleks täiesti vastuvõetav, aga tegu on ainult ettepanekuga, me ei tea, milline saab olema arutelude tulemus nõukogus, nii et hetkel ei saa keegi eh, nullprotsendilist käibemaksumäära kohaldada, aga liikmesriikidel on lubatud vähendatud määra Eh, kohaldada, sealhulgas ka sanitaartoodetele, kui nad seda teha otsustavad, aitäh! suurepärane, aitäh teile! proua Toia, palun si! ma soovisin ainult öelda, et eh, see petitsiooni osas mul on hea meel, et need kaks Itaalia annad selle ka esitasid sest äh, oluline on siin tõstatada väga levinud äh, ähm, probleemi paljudes Euroopa riikides, äh, paljud mm, liikmesriigid on kasutanud võimalust seda maksu kaotamist ja õnneks Itaalia seda tegi novembrikuus. kaks asja soovin öelda. ma näen, et võib-olla Euroopa Liit ei saa äh, konkreetseid vastuseid anda, sest direktiiv on jäetud liikmesriikidele väga laias põhjalisi pädevusi. oleks hea, eh, kui, kui komisjon saates eh, mingisuguse signaali, kutsudes liikmesriigi üles, et neid kasutataks eh, seda võimalust, näidates üles head tahet. nüüd rääkides seda tampoonimaksust äh, Äh, siis äh, selle kõrvale on veel küsimus ka laste mähkmete osas, see pole sugugi vähetähtis, sest tegemist on vajalike äh, toodetega, mitte luksustoodetega. sest tegemist on vajalike hügieenitoodetega, need ei peaks olema maksustatud kahjuks, kuid äh, liik-, mõnes liikmesriigis on mähkmed ülikallid ning äh, eriti problemaatiline on see just vaesemate perede jaoks, seega võib-olla oleks vaja äh, direktiiv üle vaadata, äh, võib-olla oleks äh, see, võib-olla oleks aeg see asi limbost välja tõsta, mina nagu kõik naised, kes arvavad, et ka emadus äh, on oluline, leian, et äh, laste mähkmed on tõsine probleem, äh, sest nad on tõesti väga kulukad ja suur väljaminek perede jaoks ning ma paluksin, et komisjon arutaks seda küsimust uuesti, sest liikmesriigid on alles, on need, kes kellel on täielik pädevus selles valdkonnas. härra Vintse, palun äh,. Grazie, grazie alla, alla kollega per queste spiegatsiooni ja.... suur aitäh kolleegidele sõnavõttude eest, ma arvan tõesti, et et on hea, et teie sellest räägite. arvan, et meie komisjonina ei saa siin väga palju ära teha, võime olla muidugi nõus sellega, mida siin öeldakse ja arvame, et need petitsioonid võib ka sulgeda. arvan, et äh, samas võttes arvesse, mida te ütlesite, peaks seda võib-olla säilitama, seda avatuna ja ootama edasisi reaktsioone, vaatame, mida saame Euroopa Komisjoni poolt. kuid eelkõige on liikmesriigid need, kes peavad siin omalt poolt aru andma Again, we are in total agreement with <clears throat> meie oleme täiesti nõus kõikide nende eh, Patricia Toia eh, märkustega ja me soovime samuti, et see petitsioon jääks avatuks. Danuka. Eh, aitäh, ka meie toetame seda soovitust jätta petitsioonid avatuks, aga tahaksin voli, tahaksin komisjonilt veel kuulda põhjalikumaid vastuseid selle kohta, milliseid tooteid on võimalik seal kajastada, millised tooted on seal lisas kahe tuhande kuuenda aasta direktiivis välja toodud. härra Koosa. köszönöm a szót, nagyon rövid leszek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 Äh, samas tahaksin rõhutada, et on õiglane et sellised naiste jaoks hädavajalikud tooted äh, oleksid kättesaadavad, aga me ei tohiks ühte elanikkonnagruppi teisele hakata eelistama, näiteks kui võtame näiteks puuetega inimesed või äh, mõned teised, äh, on väga palju ka teisi äh, elanikkonnagruppe, kes võiksid samuti sõna võtta ja nõuda meetmeid oma olukorra kaitsmiseks. nii et, et ma tahaksin, et me käituksime siin mõõdukalt. suur aitäh. pärast komisjoni ja kolleegide ärakuulamist jätaksime selle petitsiooni avatuks äh, ning komisjon äh, teavitab meid äh, nõukogu poolt langetatavate otsuste kohta, käibemaksu ja nende toodete kohta. nüüd päevakorrapunkt kakskümmend kolm. koordinaatorid võib-olla saavad mind nüüd aidata mis puudutab Euroopa õiguse kohaldamise järelevalvet kaks tuhat seitseteist ja kaks tuhat kaheksateist. arvamuse koostaja oli kolleeg Ruiz de Vesa. see, ta jääb hiljaks, sest Hispaanias on tohutu torm. me võime siin nüüd kaks asja, kahte asja teha. kas härra Saliva esitab meile äh, selle, tutvustab meile seda avaldust äh, Äh, kell pool kolm, aga võtta äh, peame olema erakordselt ebaharilikult lühidad selle esitamisel. härra Saliba, palun. So on, on behalf of Dominic Ruiz de Feza. aitäh, kolleeg Ruiz de Fezi nimel loen ma ette tema eh, sõnavõttu see käsitleb Jüri raportit seoses EL-i õiguse kohaldamise järelevalvega kahe tuhande seitsmeteistkümnendal ja kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal Euroopa Liidu petitsioonid, seal esitatud petitsioonid on selgelt juurdepääsetav ja kõige otsesem võimalus osaleda. EL-i õiguse kohaldamine on põhjapanev ja selge alus selleks, et õigusriigi põhimõtted austataks. juhtumid, mille puhul räägitakse õigusriigi põhimõtte rikkumisest, neid juhtumeid oli rekordiliselt palju, üle kolme tuhande kaheksasaja. suurem osa nendest Eh, nendest kaebustest saadeti eh, komisjoni selleks, et seal oleks võimalik uurimine läbi viia. Eh, läbipaistvuse küsimust käsitleti mõlemas raportis ja komisjon ei algatanud kahe juhtumi puhul juurdlust ja mingeid meetmeid ei võeti. keskkonna, rände ja vaba liikumise, siseturu ja maksustamise eeskirjade mittejärgimine olid kõige sagedasemad eh, kaebuste esitamise põhjused ja tuleks vaadata, kuidas on võimalik eh, sulgeda see lünk esitatud eh, kaebuste ja nendega tegelemise vahel. muudatusettepanekute tähtaeg, esitamise tähtaeg on järgmisel teisipäeval kell kolm pärastlõunal ja arvamuse üle toimub üheksateistkümnendal veebruaril hääletus, kui kõik on kinnitatud. Perfecto väga hea, järgmisena saab sõna härra Kuusa. köszönöm a szót, elnök asszony. Köszönöm Deveza kollégának. Aitäh härra Devezale tehtud töö eest. ma olen pettunud, et ta täna siin ei ole, aga ma loodan, et see, mida ma Rahvapartei nimel ütlen, talle edasi antakse mul on äh, mõned märkused, mis seda arvamust puudutavad. on hädavajalik, et me kõneleksime äh, kodanike kaebustest ja me üritame leida neile lahendusi. me ei saa lihtsalt äh, asju poliitiliselt ära kasutada, me peame jääma objektiivseteks. meie arvates on oluline pühendada üks punkt õigusriigi küsimustele, isegi kui äh, see ei ole meie komisjoni pädevuses otseselt, meie pädevus on tegeleda petitsioonidega. minu arvates on äärmiselt oluline, et me peegelt arvestaksime oma arvamuses ka lähimuspõhimõtte vallas valitsevat olukorda. Ähm, need probleemid on võimalik lahendada liikmesriigi tasandil, ka regionaalsel tasandil ja sealseid tulebki lahendada ma loodan äh, koostööle ja ma loodan, et see arvamus peegeldab äh, ka meie seisukohta lähimuspõhimõtte osas ja et minu seisukoht edastatakse raportöörile, aitäh. Perfecto, muchas gracias, aquí lo que. suur aitäh. nii, teeme siis nii, et. Jordi, meil on praegu viimane päevakorrapunkt täna hommikul ma kavatsesin päevakorra äh, nüüd äh, koostumise lõpetada, me oleme pisut aega vast ees. Äh, raportöör ei saanud sõna võtta ning sõna võttis härra Saliba ja Rahvapartei esindaja ning ma annan sulle sõna, aga rahu, rahu. suur aitäh ja vabandust, et ma hiljaks jäin soovisin lihtsalt esile tõsta selle arvamuse kohta seda, et ta võtab äh, hästi vastu komisjoni ettepaneku jälgida Euroopa õiguse kohaldamist ning see on väga oluline ning samuti ka komisjoni suuremat soovi, ähm, suuremat läbipaistvust garanteerida vastu võetud petitsioonide kohta variraportöörina on siin veel üks aspekt, mille ma sooviksin esile tõsta, mis äh, oleks siis see minu äh, soov, et see petitsioon tõstaks esile õigusriigi kaitse ning äh, Euroopa õiguse kohaldamine ja selle järelevalve see võib tunduda täiesti ebavajalik olevat, see võib tunduda äh, tavapärases kontekstis, kuid õnnetuseks äh, seoses ähm, Euroopa õigusest äh, kõrvale hiilimisega mitmetes liikmesriikides on vaja rõhutada selle kohaldamise järgmi-, järgimine ähm, kõigi, tuleb seda meelde toodada kõigile neile, kes sellega ei tegele liikmesriikides. praegune Euroopa õiguse mittetäitmine, eh, see mõjutab mitte ainult eh, meie sisemist olukorda, vaid see mõjutab ka meie välist kuvandit eh, ning see õhutab taga ka natsionalismi ja populismi ning äh, Eh, kui me lubame sellist käitumist, siis eh, see natsionalismi ja populismi ainult õhutab taga. sellega seoses on äärmiselt eh, oluline rõhutada, kuidas kaitsta kodanike õigusi, milliste vahenditega on meil paremini võimalik ka kodanike poole pöörduda. ning uurida tuleb olukorda liikmesriikides et olla veendunud, et kodanike muresid võetakse tõsiselt ja võetakse arvesse. seega hindame eh, eh, kolleegi tehtud tööd, kuid me sooviksime väga selget eh, ja järeleandmatut seisukohta Euroopa õiguse kohaldamise kohta, sest see on ainus võimalus tugevdada Euroopa Liidu, mis kaitseks tõeliselt kodanikke ning mis tõepoolest kaitseks põhiõigusi, demokraatiat, inimõigusi äh, sest tihtipeale langevad nad kahte alla, seega seoses me esitame muudatusettepanekuid, et selle eh, sidusamaks teha ning eh, eh, teeme oma tööd Euroopa Parlamendis, mis, kus meie eesmärgiks on täielikult jälgida Euroopa õiguse kohaldamist ja kasutamist. ja nüüd saab sõna äh, Bulgaaria kolleeg. Благодаря на докладчика за представеното становище. ma tänan raportööri selle eest, et see arvamus esitati. rakendamine on äärmiselt oluline, põhimõtteid ja väärtusi tuleb kaitsta. kontroll võib alati parem olla ning Äh, sooviks, et kodanikud esitaks rohkem äh, petitsioone, nii saavad nad eriküsimustele rohkem meie tähelepanu äh, suunata, jälgime neid petitsioone väga tähelepanelikult, kohtun paljude petitsioonide esitajatega ning kui meil on olemas vajalikud pädevused, siis me üritame leida ka lahendusi või vähemalt selgitada kodanikele, et me näitame kodanikele, et me hoolime ja me ei jäta neid kõrvale. aitäh raportöörile ja ka variraportööridele, kuid ma arvan ka, et järeldused ei ole alati eh, piisavalt arvessevõtmist leidnud ja need ei analüüsita ka piisavalt. Eh, läbipaistvus eh, on väga moekas sõna kodanikud peavad teadma, mis institutsioonides toimub, meie peame neile aru andma oma kod-, tegevusest. raportöör räägib äh, läbipaistvusest, arvan, et äh, seda punkti peab rõhutama, sest meie kodanikud on selle ära Äh, teeninud ja annan nüüd sõna komisjonile. Thank you very much uh,, mis. suur tänu, juhataja. austatud saadikud, suur tänu selle võimaluse eest kommenteerida seda arvamuse projekti praegusel nii nagu see praegu on, ma saan aru, muudatused veel sisse viiakse. üldiselt oleme me rahul selle arvamuse praeguse projektiga, kompromisse võetakse arvesse, mida me oleme üritanud saavutada kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta raportis, kus me anname teavet eh, palju selle kohta, mida komisjon teeb, me ei vaata ainult liikmesriike seal. kuulsin siin mõningaid märkusi, nii et eh, vastan kõigepealt neile, kui ma saan. Eh, kõigepealt loomulikult Euroopa Liidu õiguse kohaldamine on äh, väga oluline selleks, et eh, kõik kodanikud ja ettevõtted saaksid kasu Euroopa Liidust ja põhiõiguse valdkonnas on oluline kiire tegutsemine. ja kiiresti tegutsemisi me, me ka siis, kui, eh, kui tegeldi õigussüsteemi sõltumatusega mõnes liikmesriigis, seda ma pikemalt ei kommenteeri hetkel leiame, et see teema on väga oluline, me liigume selles suunas, et rohkem teavet esitatakse meie iga-aastastes raportites. hea meelega vaatame selle komisjoni ja sekretäriaadiga täpsemalt äh, üle seda, kuidas oleks võimalik raporteid edaspidi veelgi paremini koostada, kuidas äh, petitsioonide kohta aruandeid koostada ja seda kokkuvõtlikult teha ütlesime seda juba varem, aga kordan veelgi, et komisjonil on kõige parem tegeleda struktuursete rikkumistega ja selliste rikkumistega, mis puudutab palju kodanikke üldiselt, iga üksikjuhtumiga meie tegeleda ei jõua ja seda teeme me välja ka selles ja see on välja toodud arvamuse projektis et me suuname teatavad petitsioonid tihtipeale edasi kohalikule tasandile, aga kui võimalik, siis me üritame neid küsimusi ka lahendada. võib juhtuda, et esiteks meil ei ole vastavaid vahendeid ja teiseks on see kodanikele kasulikum, kui tegeldakse kohalikul tasemel nende küsimustega, kuna see toimub kiiremini ja liikmesriikide puhul tihtipeale räägitakse õiguse kohaldamisest just liikmesriikide tasandil, nii et meil ei ole komisjonini võimalik pakkuda siin hüvitisi või mingeid praktilisi lahendusi. nii et sellised juhtumid, nende lahendamine võtab tükk aega aega ja ongi lihtne subsidiaarsuse ja lähimuspõhimõte, et nende küsimustega tuleks tegeleda võimalikult kohalikul tasandil. ja loomulikult, kui ei ole ühtegi eh, vastavat eh, ametit koha peal, siis komisjon hea meelega tegeleb nende küsimustega. nii et komisjon hea meelega kuulab, kuidas oleks võimalik veelgi parendada neid. suur aitäh nii raportöörile kui variraportööridele Eh, kui ka komisjoni esindajale, nii et eh, te, ütlen lihtsalt edasi, et eh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne kaheksas jaanuar kell kaksteist, sellega seoses on tänane koosolek, hommikune koosolek lõppenud ja ootame teid jälle kell pool kolm.